kinnitada äh, härra äh, Laurentsiu, Rebecca lahkus äh, traditsiooniliste kuluvuse peale saavutada saadikute ridadest ja ühines ECR-iga. härra Katsimir Ujazdovski lahkus ECR fraktsioonist ning ühines fraktsioonilise kuuluvuse võttes saadik-.